austatud kolleegid, hea meelega avaksin ma tööstuskomisjoni avakoosoleku käesolevaga, tervitan teid kõiki siin koosolekul. mul on hea meel näha nii vanu kui ka uusi komisjoni liikmeid ja soovin meile kõigile head koostööd kõigepealt juhiksin teie tähelepanu sellele, et meie koosolek äh, kantakse üle internetti. sellepärast on siin ka kaamerad. niisiis, kolleegid, teate, mis on meie koosoleku eesmärgiks? meil tuleb moodustada komisjoni juhatus, valida esimees ja vähemalt äh, kolm aseesimeest lähtuvalt kodukorra artiklist sada kaheksakümmend üks. kõigepealt valime esimehe, siis aseesimehed ja kuna meil on ka täna muud teha, siis asumegi valimise juurde. kõigepealt äh, esimees lähtuvalt artiklist üheksakümmend viis lõikest kaks on meil vaja kvoorumiks äh, ühte neljandikku kolleegidest, kvoorum on meil igal juhul äh, kindlasti siin olemas. ja nüüd ähm, palun, millised on kandidaadid esimehe kohale? kolleeg De Castillo, palun. Sorry, sorry. Yeah, now Michael, that's the first uh, <laughs> problem uh,. I like to propose. Äh, teeksin ettepaneku uh, selle komisjoni esimeheks Herbert, esitada Herbert Roil. Herbert Roil. niisiis, kandidaadiks on Herbert Roil, kas on veel teisi ettepanekuid, nii et äh, ühehäälselt kiidame heaks uue esimehe. kallis kolleeg Roil kõigepealt õnnitlen teid äh, valimise puhul ja palun tulge siia ette laua taha. kolleeg äh, Turmesile annate te sõna siis juba ise esimehena Gottes Willen. Herzlichen Dank, liebe Kolleginnen und liebe suur tänu, austatud äh, kolleegid. sooviksin öelda paar lauset, aga Claude Turmes soovis sõna seoses kodukorraga. ma tahtsin kõigepealt äh, teid õnnitleda sellesse olulisse ametisse valimise puhul. rohelistena kaalusime pikka aega, kas toetame teid või mitte ja me lähtume sellest, et esimehena te oma isiklikke energiapoliitilisi äh, nägemusi läbirääkimiste nõukoguga sisse ei too, meil on siin komisjonis vastu võetud elamudirektiiv, märgistamisdirektiiv ja ma tahaksin, et te paari sõnaga räägiksite meile, kuidas te ise näete oma rolli oluliste läbirääkimistel, mis meil ees seisavad? suur tänu, veel üks äh, küsimus. lühike märkus, sooviksin õnnitleda teid ja teen ettepaneku, et äh, uus esimees äh, oleks selles ametis äh, niivõrd ähm, edukas kui Claude Turmes äh, taastuvate energiaallikate raportöörina. suur tänu ja pärast neid ähm, rõõmsaid sissejuhatussõnu tahaksin ma tänada kolleege ja anda ka sõna härra Goebbelsile. härra esimees, ka minu poolt õnnesoovid teile tänan juba ette teid selle töö eest, mida te hakkate tegema. kolleeg Turmesi eelarvamusi ma ei jaga. kolleeg Chichester, palun uh,. suur aitäh, härra esimees ja oma fraktsiooni nimel, uue fraktsiooni nimel, konservatiivid ja reformistid eh,, tahaksin õnnitleda teid teie ametisse valimise puhul ja soovida teile edu teie ametikohal tean nii mõndagi nendest väljakutsetest, mis ees on ja soovin teile edu. suur aitäh! härra Tšetšimakakis, palun! austatud kolleeg Roil, liberaalide ja demokraatide fraktsioon siin kojas soovib teid samuti õnnitleda, soovida teile kõike head ja nagu te teate, siis läbipaistvus, see on kõik. palun Herr Ransdorf, Entschuldigung. Herr Ransdorf. Ja, sehr geehrter Herr Reul, ich unterstütze diese Wahl und ich austatud härra Roil, ma toetan teie valimist, te olete alati väga väärikalt selles kojas töötanud ja ma tahaksin öelda, et ma olen nende mm, tõesti solvangute vastu, mida siin levitati. proua Olavska-Kokk. <laughs> see on tõesti väga keeruline nimi, mida hääldada. see nimi on Ulfskog. Äh, tahtsin öelda ühe oma fraktsiooni aseesimehena, et õnnitlen teid. mina ise olen parlamendi uus liige olen ka seetõttu uus siin tööstuskomisjonis loodetavasti on meil ees viljakas, kuigi mõnikord keerukas diskussioon ja meie oma fraktsioonis kindlasti ootame väga paljusid diskussioone, otsuseid, mis on äärmiselt olulised ja mis tuleb ots-, vastu võtta siin komisjonis tulevastel aastatel. suur aitäh! Hmm. Can you read name? I ma ei näe kolleegi nime, aga palun, teil on sõna, kes te sõna soovite? Matias. Matias. E kuue fraktsiooni nimel sooviksin minagi eh, eh, liituda nendega, kes teid õnnitlevad, soovida teile edu, soovida teile eh, edukat ametiaega, loodetavasti on meil palju poliitilisi diskussioone ja ootan kindlasti edukat koostööd siin komisjonis. Noh austatud äh, kolleegid, kõigepealt äh, tänan teid selle eest, et te valisite mu esimehe kohale. ma tean, et äh, on suur ülesanne, suur au, suur vastutus sellepärast, et äh, tegemist on meil väga olulise komisjoniga, äh, meil on tegemist siin äh, komisjonis ähm, ka tihtipeale poliitiliste võitlustega, me omame siin komisjonis head traditsiooni esinaine Angelika Niibleriga, ma loodan, et ma tema jälgedes suudan ka väärikalt käia, seda esiteks, ja teiseks võite olla kindlad selles, et ma teen oma tööd nii professionaalselt kui vajalik ja võimalik ja ma teen oma tööd õiglaselt. meil on siin kõigil erinevad arvamused seoses mitmesuguste teemadega, see ongi demokraatia ja demokraatia ilusaks pooleks ja uue Euroopa võiduks ongi see, et me saame erinevaid arvamusi igal pool avaldada ja me saame arutleda omavahel. esimehena mul on eriline vastutus, ma tean seda ja võite kindlad olla, et ma võtan selle vastutuse kanda. ja komisjonina on meil samuti eriline vastutus inimesed äh, Euroopa Parlamendi viimastel valimistel ei olnud just eriti vaimustunud äh, kogu sellest Euroopa projektist. meie tööst, äh, meie töö edukusest, headest projektidest, igapäevasest tööst sõltub palju, väljakutsed on suured, ma loodan, et me üheskoos tuleme nendega toime. meil tuleb tegeleda paljude kesksete teemadega, arutelud kuuluvad sinna juurde ja ma loodan, et olulistes küsimustes on meil ka piisavalt aega, et põhjalikult arutleda ja nende asjade puhul, mis ei ole eriti olulised, just võib-olla saame natuke kiiremini edasi liikuda niimoodi, et me saaksime keskenduda olulistele küsimustele, veenda inimesi ja tähtis on ka see, et me oma komisjonina arvestaksime ka nõukogu, Euroopa Komisjoni ja teiste parlamendikomisjonidega tööstus, energia, tehnoloogia, teadusuurimustegevus, äh, nende teemade edendamisega peame tegelema ka teistes komisjonides ja teistes institutsioonides. keerulistel majanduslikel aegadel oleme me silmitsi erilise vastutusega, ma olen täiesti kindel, et me tuleme selle ülesandega toime, mina omalt poolt äh, annan äh, panuse ja palun koostööd nii vanadelt kui ka uutelt liikmetelt erinevatest parteidest, erinevatest fraktsioonidest. tänan teid, soovin meile kõigile head koostööd nii isekeskis kui ka sekretariaadi ja personaliga, et ähm, saavutada hea tulemus. suur tänu! <coughs> järgmiseks päevakorrapunktiks, äh, kui te olete nõus, on aseesimeeste valimine. kui ma õigesti mäletan, siis meil on neli aseesimeest valida ja ma siin otsin nende nimesid. kõigepealt, kas on veel kandidaate? proua Toia, härra Ruude, proua Prodimata. ja härra Tusinovski. kas on veel ettepanekuid? esimese, teise, kolmanda, neljanda aseesimehe kohale ei ole. kas me peame kõik eraldi valima või võime me küsimus ammendas ennast, suur tänu, te kõik äh, hääletasite nende nelja kolleegi poolt, õnnesoovid neile ja palun tul-, tulge võtke ka siin äh, poodiumil istet, nii et äh, paari minuti pärast saaksime kohe minna edasi oma töödega ja panna paika koosoleku aeg järgmiseks nädalaks So, meine Damen und Herren, damit haben wir... lugupeetud daamid ja härrad, kui ma nüüd õigesti aru saan, siis äh, valimiste ametlik pool on läbi, me oleme töövõimelised ja nüüd äh, tuleks meil paari minuti jooksul veel üks küsimus lahendada sekretariaat juhtis mu tähelepanu sellele, et meil tuleb äh, vastata küsimusele, kas me soovime järgmisel nädalal komisjoni koosolekut korraldada või loobume sellest. teisipäeva hommikul võiks meil olla koosolek, tavaliselt äh, on meil äh, koosolek aeg üheksast kaksteist kolmekümneni. teemadeks oleks eesseisvad ähm, küsimused, mille üle arutleda oluline oleks korraldada eelkõige koordinaatorite kohtumine, et ähm, panna paika meie oktoobri koosoleku ajad, sellepärast et äh, kuna komisjoni presidendi valimine lükkus edasi ja mitmed teised asjad ka, siis meil on vaja täpselt otsustada. teiseks, äh, meil tuleb äh, täpsustada, kas me kutsume komisjoni näiteks Rootsi eesistuja esindajaid ja kolmandaks meil tuleb ähm, paika panna, kuidas me läheme edasi kolme lahtise teemaga, mis on läbinud esimese lugemise, meil tuleb otsustada, kas ähm, läheme kohe teisele lugemisele või kuna meil on palju uusi kolleege, siis ähm, vaatame uuesti läbi veel need küsimused. nii et kas meil on vaja järgmisel nädalal komisjoni koosolekut, kas piisab koordinaatorite koosolekust või on meil vaja mõlemat? nii et palun võtke sõna, ma ei taha siin üksinda otsustada. kolleeg Chichester, palun. Um, aitäh, härra esimees. mul ei ole mingeid väga tugevaid vaateid selle kohta, kas meil on vajadus komisjoni koosolekule, praegu on ehk seda liiga vara öelda, aga ma olen päris kindel, et koordinaatorite kohtumine peab toimuma ja soovib ootaksin, teeksin lausa taotluse, et koordinaatorite kohtumine toimuks kõigepealt selle teisipäeva hommikul, nii et koordinaatorid saaksid siis tegeleda nende, nende erinevate küsimustega, mille te tõstatasite ja ka teistega, mis selleks ajaks võivad tõusetuda. ma arvan, et äh, paljud kolleegid on nüüd juba päris valmis äh, suvepuhkusele minema. ja ma ei tahaks äh, sellele takistusi ette seada Äh, härra esimees, mulle tundub, et ka teie arvates äh, võiks äh, täiskomisjoni koosolekuga oodata, kuni pärast puhkust tagasi tullakse. proua Kastia, palun. olen täielikult nõus härra Chichesteriga pärast seda, kui me oleme nii kaua juba koostööd teinud siin eelmisel ametiajal. ja tundub, et üldine arvamus on see, et meil hetkel ei ole vajadust täiskomisjoni koosolekule Brüsselis. vajalik oleks ehk see, et koordinaatorite esimene kohtumine leiaks aset, sest et me peame ette valmistama septembri kohtumise. niisiis, nagu ma juba ütlesin, olen nõus äh, härra Chichesteriga kolleeg Reera Madurel, palun. jah, aitäh, härra esimees. esiteks õnnitlused äh, ametisse valitud äh, saamise puhul, olen kindel, et meie koostöö tulevikus saab olema suurepärane ja minu fraktsioon on samuti nõus, et ehk on liiga vara pidada ko-, komisjoni koosolekut, aga tõesti oleks äärmiselt hea mõte, kui koordinaatorite koosolek toimus, nii et sellega oleme me samuti nõus. härra Sotsimakakis, palun. ja härra esimees olen nõus äh, kolleeg Chichesteriga, kes ütles, et meil on vaja koordinaatorite koosolekut. me peame ju ametlikult äh, otsustama ka, et me läheme edasi nende esimese lugemise teemadega. nii et äh, võiks olla koordinaatoride koosolek. olen nõus härra Šatsimarkakisega tavaliselt, aga praegu ma peaksin ütlema siiski, et meil peaks olema järgmisel nädalal ainult koordinaatorite koosolek, mitte täiskoosolek, et minna ka puhkusele. kolleeg, palun, ma ei näe teie nime, aga sõna te saate. Repasko vabandust, äh, nimesid pean veel õppima. ja siit on nii paha neid näha. tisztelt elnök úr, Balczó Zoltán vagyok, magyar képviselő. härra esimees, minu nimi on Zoltán Balczó, olen Ungarist, olen fraktsioonilise kuuluvuseta liige siin kojas meil ei olnud enne siin komisjonis esindatust, nüüd olen mina koordinaator nendele kahele fraktsioonilise kuuluvate liikmete, kellel siin on, aga sooviksin siiski saada kõiki neid dokumente, mida te mainisite, need esimese lugemise dokumendid, mida te mainisite, nii et äh, võiksin teisipäevaks ette valmistuda, aitäh. suur tänu. sekretäriaat kindlasti lahendab need küsimused, see puudutab kõiki uusi kolleege kes ei ole kursis kõikide detailidega, teen kokkuvõtte. kolleeg Tšetšimarkakis, kui te nõus olete, siis äh, paistab olevat äh, üksmeelne selles osas, et äh, komisjoni koosolekut ei ole vaja korraldada, koordinaatorite kohtumine on aga mõttekas, et ette valmistada septembrikuu töid. nii et ma teen ettepaneku äh, et meil äh, saab olema koordinaatorite koosolek, aga mitte komisjoni koosolekud. proua Mattias, palun. tahtsin lihtsalt üle kinnitada, et oleme nõus koordinaatorite kohtumise pidamisega, meie arvates sellest praeguses etapis piisab ja et täiskomisjoni koosolekuga peaks venitama kuni me tagasi tuleme puhkuselt. niisiis, koordinaatorite koosolek teisipäeval ja siis äh, päris koosolek äh, septembris pärast äh, suvepuhkust, meil tuleb rääkida Rootsi eesistumisest, lahtistest teemadest ja soovin nendele, kes järgmine päev, järgmine nädal ei pea kohale tulema, head suvepuhkust ja need, kes tulevad veel Brüsselisse kogus, kohale lähevad siis hiljem lihtsalt puhkusele, tänan!